vastatavat küsimust, mis puudutab äh, talitamiidi ning äh, esimesena, esimese kõnelejana saab sõna härra Gonzales Pons, palun. Okay, sorry. ¿Por qué la talidomida? Porque es un medicamento inventado por los miks äh, me räägime talidomidist. tegemist on ravimiga, mille võtsid kasutusele natsid, seda müüdi aastani tuhat üheksasada kuuskümmend üks, see tõi endaga kaasa loodetel väärarenguid, seda jagati rasedatele günekoloogid said lausa auhindu selle eest, et nad kirjutasid välja talidomiidi. üle kümne tuhande lapse sündis äh, väärarengutega, enne kui keegi äh, selle protsessi peatas. ohvrid pidid ootama viiskümmend aastat, enne kui keegi palus neilt äh, andeks. enne kui Euroopa Liidu riigid sekkusid, võimsalt pigistati silm kinni emad võtsid ravimeid pärast seda, kui arstid olid need ravimid äh, välja kirjutanud. paljud äh, nendest äh, väärarengutega sündinud lastest on tänapäeval täiskasvanud, keegi ei ole nende ees vabandanud, emad olid süütud, keegi ei armasta oma lapsi rohkem kui emad ja nüüd esimest korda me siin Euroopa Parlamendis räägime sellest inimlikust katastroofist, mis nõuab poliitilist lahendust, on täiesti häbiväärne, et ka viiskümmend aastat hiljem ei ole veel poliitilist äh, lahendust. minu riigis Frankto, Franco diktatuuri all võeti see ravim kolmkümmend aastat äh, hiljem turult äh, Äh, Hispaanias oli üle viiesaja ohvri, tunnustati ainult kahtekümmend nelja või tunnistati neid ohvreid. Äh, mitte ükski Hispaania valitsus ei ole tegelenud selle probleemiga, mitte keegi ei ole vabandanud ohvrite eest ja see on täiesti äh, kohutav. Hispaanias diktatuuri ajal peideti ohvrid ära ja ka demokraatia ajal äh, ei ole nende ees äh, vabandatud. tuhande üheksasaja seitsmekümne viiendal aastal äh, see info avalikustati, me oleksime kõik võinud saada äh, talidomiidi ohvriks, kõik minu põlvkonna esindajad. ma ütlen täie kindlusega siin, et äh, talidomiidi ohvrid ootavad teiepoolset reaktsiooni, nad ei ole saanud mitte mingisugust äh, abi, äh, meil on vaja õiglust, aitäh. suur tänu. järgmisena härra Kroote, kaks minutit, palun. suur tänu, äh, president, austatud kolleegid. tegelikult on kurb, et me nüüd äh, täna pärast nii pikka aega räägime sellest äh, skandaalist räägime üheksasajast ohvrit, kes ei ole endiselt äh, saanud äh, hüvitist. mul on väga hea meel, et volinik on siin täna meiega ja et me saame avaldada survet nende riikide valitsustele, mis äh, lubasid äh, seda ravimit turustada. meil on vaja hüvitusfondi ja aeg surub peale, sellepärast et äh, ohvrid peavad suurte piinade käes kannatades oma igapäevase eluga toime tulema. me peame avaldama survet, me saame, peame saatma välja signaali nende riikide pealinnadesse, mis on sellest skandaalist puudutatud ja kus need inimesed elavad tuleb öelda, et äh, vastastikune süüdistamine või ühe riigi süüdistamine ei äh, tule ohvritele kasuks, on väga hea, kui me tegutseme ühtselt ja saadame ühtselt selle signaali välja, et meil on vaja Euroopa tasandi lahendust nendele, kellele ei ole hüvitust andnud äh, Kontergani fond nagu see meil Saksamaal toimib. ma hea meelega tahaksin ära kuulata ka nõukogu poolset reaktsiooni, täna nõukogu ähm, toolid on siin tühjad, nõukogu peaks olema siin ja kuulama, mida meil on sel teemal öelda aga võib-olla me saadame kõigepealt välja nüüd esimese signaali, me ei äh, jäta järele enne, kui need üheksasada inimest, kes ei ole seni korralikku hüvitist saanud, äh, selle lõpuks saavad. ja et nad näevad lõpuks õiglust. suur tänu, järgmisena kolleeg Görling, palun. tänan, president. paljud inimesed arvavad, et äh, tolidoniid on ajalugu, see juhtus eelmise sajandi keskpaigas ja sellega nüüd kõik, aga see ei ole tegelikult tõsi. talidomiidi mõjud ei ole ainult ajaloolised, vaid äh, paljud äh, ohvrid ja nende perekonnad on juba viiskümmend aastat kannatanud ja kannatavad ka tänapäeval, sellepärast et neil ei ole piisavalt äh, finantstoetust, nad ei tule ots otsaga kokku oma igapäevaelus, nad ei saa katta oma tervishoiukulusid, nad ei taha elada luksuses, nad tahaksid elada lihtsalt äh, normaalselt ja ilma valuta. Need äh, ohvritest, kes käivad äh, tööl, ei suuda hoida täisajaga töökohta oma tervisliku seisundi tõttu ja kasvavad ka vaimsed pinged erinevad riigid on tegelenud selle probleemiga erinevalt, me teame, et Saksamaal on valitsus äh, maksnud Kontergani äh, fondi raha ja võtnud vastutust kanda. aga kuidas on läinud äh, ohvritel teistes riikides? Nad endiselt ootavad, et Saksamaa valitsus võtaks moraalset vastutust kanda ja eraldaks need äh, iga aasta järjest vähevam, vähemaks muutuvad summad ohvritele. miks me räägime sellest siin Euroopa Parlamendis? selleks, et öelda, härra volinik Andrukaitis, aidake meil seda teemat äh, edendada, aidake saada kokkuleppele, nii et äh, kõik ohvrid saaksid abi ja et nad saaksid elu lõpus äh, elada äh, sellises mugavuses, mida neil seni ei ole olnud. suur tänu, järgmisena proua Becerra Pastoratšia, palun. tänan, volinik. on tõesti ääretult oluline, et me täna täiskogul räägime nendest sündmustest, mis leidsid aset viiskümmend aastat äh, tagasi. ohvrid endiselt kannatavad ja küsitakse, mis on siis vahepeal juhtunud. ohvrid endiselt nõuavad õiglust, nad nõuavad, et austataks nende inimväärikust. talidomiidi tragöödia muutis Euroopa ravimialast poliitikat, seadusloomet parandati ja välditi tulevasi katastroofe. lisaks sellele tõi see juhtum välja tõsiasi, et meil on vaja rohkem läbipaistvust äh, selles valdkonnas. paljud äh, väärarengutega sündinud lapsed on nüüd jõudnud täiskogu ikka, nad on äh, eakad ja nad äh, kannatavad ähm, tervisehäirete all. Hispaanias võeti tuhande üheksasaja seitsmekümnendatel aastatel vastu seadus, mis nägi ette üldiselt hüvitisi, aga Kontergani fondist on saanud hüvitist ainult üks Hispaania kodanik ja kolm tuhat äh, Saksamaa kodanikke. paljud ohvrid jäid äh, tühjade kätega. meil on Hispaanias äh, Avid, mis on organisatsioon, mis ühendab talidomiidi ohvreid ja nad on võidelnud vapralt oma õiguste eest meil äh, tuleb selle teemaga tegeleda Euroopa tasandil, nii et kõik äh, talidomiidi ohvrid üle kogu Euroopa saaksid sama hüvitist. me peame tegutsema kiireloomuliselt ja ühtselt ja me ei tohi enam sallida diskrimineerimist Euroopa Liidus. proua Eik, palun. proua president, härra volinik, äh, Kontergani skandaal on kõige tuntum farmatööstuse skandaal. talidomiidi testiti loomade peal ja loomakatsed on üleüldse vale äh, tee, aga pärast neid katseid siis toodi see ravim Kontergani nime all äh, turule äh, viiekümne kahes riigis lubati selle toote kasutamist ka rasedatel, olgugi et embrüotega ei olnud katseid äh, tehtud, üle kogu maailma sündis üle kümne tuhande väärarenguga lapse, paljud hukkusid üle üheksasaja ohvri ei ole üldse saanud mingit abi, nad ei suuda oma tervishoiukulusid katta. Euroopa Liit ei ole täitnud oma moraalset kohustust ja vastutust. kõik ohvrid peaksid saama võrdset hüvitist, neil peaks olema kõrgem pension ja juurdepääs vastavatele ravimitele. ohvritel on õigus ähm, inimväärsele iseseisvale elule ka kõrges eas. ma olen veendunud, et äh, Euroopa Liit mis on ühtne turg äh, farmaatsiaettevõtetele, peaks looma ka ühtse süsteemi selleks, kuidas hüvitada selliste skandaalide ohvreid. Envi komisjoni liikmena on see minu jaoks ääretult oluline. komisjon ja nõukogu peaksid äh, tulema välja rangemate vastutusreeglitega ravimiettevõtetele, mis tegutsevad Euroopa Liidu siseselt ja väliselt. ohvritel on vaja äh, tunnustust ühiskonnas, neil on vaja õiglust ja meie Euroopa Liiduna peaksime neile selle õiglusega tagama härra volinik äh, Andrukaitis, endine Saksamaa kantsler Willy Brandt ütles, et poliitikal on vaja eetilist äh, vundamenti ja sellele lausele ei olegi midagi vaja juurde lisada. kolleeg Evans, palun aitäh! juba ähm, palju äh, aastaid on püüdnud äh, talidomidi ohvrid äh, õiglust saada kõikjal euroopa liidus ja kuna nende tervisehädad süvenevad siis me peame vähemalt praegu tagama mingeid mingeid tulemusi Mm, on oluline, et kõik faktid tuleksid päevavalgele äh, seoses äh, Saksa äh, valitsuse tegutsemisega seitsmekümnendatel aastatel. ainus, seal oli ainult üks kohtuasi, mis oli sellega seotud ja paljud ohvrid ei saanudki taotleda toetust oma vajaduste katmiseks mõned on siiski saanud mõnevõrra toetust, teised jällegi üldse mitte midagi. me soovime kõigile õiglust ja hüvitisi kõikides riikides ja me sooviksime tagada, et äh, kõik ka nende vajadused äh, meditsiiniabi osas tulevikus oleksid kaetud. Nad on juba oodanud enam kui viiskümmend aastat seda ja arvati, et äh, üle äh, kümne tuhande lapse oli mõjutatud äh, talidomiidi äh, tagajärgedest, aga nüüd on selgeks saanud, et neid on veelgi enam. ja on teada, et nad kannatavad palju ja neil on kasvavad vajadused meditsiiniabi osas ja nüüd on selgeks saanud, et sellega on väga kiire ja siin kojas on olnud sellele äh, kampaaniale laiapõhjaline toetus ja ma arvan, et just praegu on saabunud hetk tegutsemiseks, et heastada see kohutav ülekohus. tänan. järgmisena äh, saab sõna Dan James. Ivan kõigepealt äh, sooviksin äh, tunnustada äh, kõiki, kes on abistanud selles kampaanias ja kõik meie fraktsioonid otsustasid, et on tarvis leida mingi lahendus selle ülekohtu heastamiseks ja see probleem on juba teatavasti kuu, üle kuuekümne aasta vana. Saksa valitsus ja farmaatsiafirmad on teinud kõikvõimalikke jõupingutusi, et äh, nende vajadustest mööda vaadata ja äh, leida võimatusi äh, viivitamiseks. see on täiesti häbiväärne. Nad on kasutanud viivitamistaktikat igal võimalikul viisil ja see niisugune olu, selle olukorra jätkumine on äärmiselt äh, häbiväärne. tegemist on siiski inimestega ja neid tuleks ka kohelda inimolenditena. Neil on tarvis ähm, mõistlikku toetust, et tulla toime oma igapäevaeluga ja nende vajadustest ei tohiks mööda vaadata ja kui me siin äh, võitleme miinimumpalga äh, eest, siis miks ja muude äh, küsimuste nimel võitleme siin, miks on siis niivõrd keeruline leida väheseid vahendeid, et lihtsalt inimesed võiksid elada normaalset elu ja ma kutsun üles komisjoni nõukogu ja äh, Äh, parlamendi saadikuid, et nad pöörduksid äh, Saksa valitsuse poole, e, et viimane äh, heastaks selle tohutu viivitusega kaasnenud ülekohut, kuna kuuskümmend aastat hilinemist on tõesti täiesti lubamatu. järgmisena saab sõna komisjoni nimel härra Andrei Käigis. lugupeetud esimees, parlamendi liikmed, tänan teid selle võimaluse eest äh, täna siin arutelul osaleda. Äh, tegemist on tõesti äärmiselt äh, kahetsusväärse olukorraga talidomiidi katastroof siiski aitas kaasa sellele, et viiskümmend aastat tagasi hakati äh, töötama välja harmoneeritud äh, seadusandlust, et äh, tagada ravimite kvaliteet kuid äh, praegu on veel äh, terve hulk inimesi, kes praegu äh, peavad võime tulema selle ravimi tagajärgedega, nad vajavad erinevat tüüpi abi, arstiabi ja muud toetust, et toime tulla oma igapäevaeluga. ja ma olen kohtunud äh, talidomide ohvritega äh, äh, mitmetes riikides, e, e, Itaalias, Hispaanias, Ühendkuningriigis ja tutvunud nende probleemidega. ma tunnustan nende vajadust lahenduse järele, ma olen võtnud mitmeid samme, et seda ka teha. septembris kaks tuhat viisteist ma informeerisin viie riigi valitsusi Äh, ja rääkisin oma, äh, rääkisin äh, kohtumisest, et ohvrite esindajatega, et seda probleemi tutvustada. ja nüüd ma kohtusin oktoobris ka Euroopa Parlamenti liikmetega, et arutada seda teemat ja sellest olukorrast Euroopas laiemalt rääkida. rääkisin sellel eh, teemal ka oma mandaati algusest peale eh, FBA-ga, farmaatsiatööstuse esindajatega, ma rääkisin ka eh, kliinilistest katsetest Euroopa Parlamendis ja see teema on ka tihedalt seotud ja seega peavad äh, farmaatsiafirmad võtma äh, rohkem moraalset vastutust enda kanda. tervishoiuteenus, teenuste pakkumine ja äh, ressursside jagamine on liikmesriikide pädevuses, nagu te teate ei ole mm, meil äh, Euroopa tasandil äh, võimalik niisugust kompensatsiooniskeemi või süsteemi paika panna, seega ei ole meil äh, komisjonis võimalik seda ka äh, välja pakkuda, seega on äh, ainus võimalus siiski äh, liikmesriikide vaheline koostöö ja liik-, lahenduse leidmine liikmesriikides, seega ma soovitan teil pöörduda oma riikide valitsuste poole, tutvustamaks ohvrite täpsemaid vajadusi ja nende olukorda. viimaks sooviksin rõhutada ka farmaatsiatööstuse vastutust Äh, ohvrite toetamisel mitte ainult äh, nendel, äh, sellel puhul, vaid ravimite puhul üldiselt. tänan. suur tänu, volinik. nüüd saab Euroopa Rahvapartei nimel sõna härra Mikolasik. president, lugupeetud kolleegid juba kuuskümmend aastat on möödunud sellest, kui ravim talidomiid tuli müügile Kontergani nime all ja seda mitte ainult äh, Saksamaal, vaid äh, üle maailma kokku viiekümne kahes riigis oli see ravim äh, lubatud me teame, et äh, mõju embrüotele oli väga tugev, kaasnesid äh, mitmed väärarengud, jäsemete väärarengud eelkõige, samuti äh, mõjutas see ravim loodete kuulmise arengut, südame arengut ja muud ravimid kirjutati välja peavalu, külmetushaiguste või hommikuse iivelduse korral. mul on väga kahju, et me endiselt ei ole leidnud viisi, kuidas maksta hüvitist nendele ohvritele. me ei räägi ainult äh, Saksamaal olevatest ohvritest, vaid ohvrid on üle maailma tuhandeid oli ka nurisünnitusi, paljud lapsed sündisid ka surnult äh, selle ravimi tõttu. järgmisena saab sõna Sotsiaaldemokraatide äh, fraktsiooni nimel kolleeg Kabson-Ruiz aitäh, talidomiidi kriis äh, on äärmiselt ränk ja võimaldas paika panna äh, paremad kvaliteedinormid Euroopas äh, kasutatud ravimitele, kuid ohvrid ei ole siiski saanud piisavalt hüvitist äh, Hispaanias, Ühendkuningriigis, Rootsis ja mujal. Nende kannatused jätkuvad endiselt. me peame oma võitlust jätkama, kuid me peame ka äh, näitama üles eetilist ja poliitilist äh, vastutustunnet ja seda ma sooviksingi, et komisjon äh, koordineeriks meie ühtset vastust ja lahendust. aastal kaks tuhat kümme tunnustas Hispaania valitsus neid ohvreid, kuid me oleme näinud, et see ei ole veel piisav olnud, mistõttu Äh, ongi oluline sellest äh, põhjalikumalt rääkida ja ka see komisjon saaks äh, avaldada rohkem survet liikmesriikidele, et nad pakuksid õiglast hüvitist kõigile ohvritele. roheliste fraktsiooni nimel saab sõna proua Rivasi. suur tänu Äh, esimees ja lugupeetud volinik, te ütlesite, et liikmesriikide vastutuse alla käib ähm, ohvrite üle hüvituse pakkumine, aga te ei räägi ühest äh, direktiivist äh, aastast kaheksakümmend viis, mis käsitleb puudustega tooteid. ja see tuleks üle vaadata, kuna see ei vasta enam reaalsusele ohver eh, võib reageerida ainult kolme aasta jooksul ja seda ainult kümne aasta jooksul alates ravimi kasutusele võtmisest ja need tähtajad on liiga lühikesed. Te räägite siin Hispaaniast, talidomiidiga seotud skandaal Hispaanias on, on täiesti õudne. seal oli üle saja kaheksakümne ohvri, kes pöördusid ülemkohtu poole ja seal leiti, lähtudes äh, nimetatud direktiivist, et äh, äh, küsimus on aegunud ja mistõttu nad ei saanudki taotleda hüvitist Grünenthalist, kes seda ravimit turustas. teine asi, selles direktiivis on sätestatud, et ohvrid peavad ise tõestama seose, mis on nende äh, äh, sümptomite või tagajärgede ja äh, antud toote vahel ja sakslaste puhul oli näha, et seda ei olnud võimalik kasutada ja kolmandaks ohvrid kannatavad Äh, kõrvalmõjudel ja kui siis need kõrvalmõjud on äh, ravimi kirjelduses välja toodud, siis ei ole üldse võimalik mingit hüvitist taotleda, aga oluline on, et nad saaksid seda taotleda ja see kuulub just Euroopa äh, pädevusse ja see on Euroopa vastutus. hästi, nüüd nüüd äh, saab sõna härra äh, proua Pitsoto NF fraktsiooni nimel. suur aitäh! seda ravimit kirjutati välja iivelduse äh, vastu rasedatele naistele Euroopas. Äh, Itaalias, Saksamaal, Hispaanias on sündinud väga palju lapsi tõsiste puuetega. praegu on Euroopas neli tuhat inimest, kes elavad selle ravimi tagajärgedega. kelle süü see on? suure Saksa ettevõtte süü, kes äh, ei ole kandnud oma vastutust, kuid äh, eelkõige on vastutus Saksamaa valitsusel, kes ei ole midagi teinud viimase viiekümne aasta jooksul. Äh, Saksamaa on varjanud selle ettevõtte tegude tagajärgi, aga tegelikult me näeme, et seda ei ole õnnestunud teha, me peame mõistma, millised on nende inimeste õigused ja leidma lahenduse sellele probleemile. ja samuti on tõsi, et on olemas äh, assotsiatsioon äh, Äh, selle ravimi kohustatud, aga me tahame tegelikult vabandusi ja me tahame tõe tunnustamist, me tahame õiglust, me tahame õiglust ka kõikidele kõik, nendele emadele, kes tundsid ennast täiesti ebaõiglaselt süüdi äh, selle ravimi kasutamise tagajärjel. suur aitäh ja proua Tots, palun. suur aitäh, täna õhtul ma tahaksin mm, toetada selle tragöödia ohvreid. kuna ei ole õiglust, tõde ega kompensatsiooni siiani, siis nende igapäevaelu endiselt kannatab. aastakümneid äh, hiljem kannatused, mis eh, on tingitud ravimi tõttu, mida anti eh, rasedatele naistele, eh, endiselt kestavad edasi. täna peavad need inimesed toime tulema tagajärgedega, aga pean silmas ka neid, kellel üldse ei avanenud võimalust elada täisväärtuslikku elu. me teame, et selle ravimi tagajärgedega koos elamisel on väga suured rahalised vajadused meie valitsus äh, on osaliselt oma süüd tunnistanud, kuid ta ei ole ainus süüdlane ja on tagumine aeg, et Saksamaa valitsus samuti võtaks enda õlule kanda oma moraalse vastutuse talidomiidi ohvrite ees. Rootsi, Ühendkuningriik, Itaalia on kannatanud kõige rohkem selle all kaheksateist kuni kakskümmend viis miljonit eurot ei ole piisav, et kahju korvata, kuid sellest oleks suur abi eh, kannatanu saanutele. ja tahaksin saata selge sõnumi Saksamaa valitsusele, see küsimus ning need kannatavad vaprad inimesed, eh, nad ei kao kuhugi. suur aitäh, härra Verajanit siin ei ole ja nüüd eh, palun härra Caputo. suur aitäh talidomiidi tragöödia puudutab paljusid liikmesriike, paljud ohvrid on endiselt veel olus. Saksa äh, ettevõte äh, Kronenthal kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal vabandus äh, ohvrite ees. kuid ta ei ole pakkunud mingit kompensatsiooni neile. Neil on vaja Äh, raamistiku, äh, mille abil me saaksime toetada kõiki talidomiidi ohvreid, nii et neile määratakse äh, kohased kompensatsioonid. liikmesriigid peavad leidma lahenduse selleks, et neid inimesi toetada, talidomiidide ohvrid ja nende perekonnad vajavad meilt konkreetset majanduslikku abi. suur aitäh, palun proua McGuinness. Sorry, how much do I have? palju aega mul on, küsib proua McInnes. Um, uh, all, that... väga oluline on, et meil see arutelu toimub ja ma loodan, et te toetate mind. Millward and I think we should say that of all of the people who have lobbied. ma pean ütlema, et kõik need, kes on lobitööd teinud Äh, selle teemavaldkonnas on teinud seda väga tõhusalt ja väga väärikalt ja nad poleks pidanud seda üldse tegema. me peaksime tunnustama nende tööd, nende, äh, nende püsivust, äh, sest neil õnnestus lõpuks oma hääl kuuldavaks teha. ma vaatasin kodus televiisorit ja ühes Briti draamas näidati ka ühte episoodi äh, just sellest ajastust, mil talidomiidi anti, äh, kui inim-, kui beebid sündisid äh, puuetega ja see oli tõesti väga, väga tõhus viis mõista, mis toimus. ma tean, et kõik valitsused peaksid aitama siin, ma ei tea, mida tänase aruteluga me saavutame, aga vähemalt on meil siin kohal mõistev volinik ning pühendunud parlament ja meil on ka moraalne kohustus mitte lasta neil asjadel minna tegemist ei ole suurte summadega, vaid äh, asi on põhimõttes, me peame äh, hoolt kandma nende ohvrite eest ja see on juba tagatud. Nende äh, väärikuse ja kannatlikkuse nimel ärgem andkem alla, vaid jätkakem selle kampaaniaga ka pärast tänast arutelu. suur aitäh asepresident McInnesile. nüüd palun kolleeg Gentile. Eh, suur aitäh talidomiidi ohvrid. Äh, tegemist on äh, probleemiga, mis meie südametunnistusel on ning meil on vaja moraalset hüvitust äh, nendele ohvritele. Itaalias on neid üle mil-, üle tuhande, vabandust, ja nad kannatavad tõsiste invaliidistavate puuete all ne-, neil on jäänud palju oma elust elamata. me, meie parlament alati toetab sotsiaalse õigluse küsimusi ja parlament, institutsioonid peavad nüüd ka äh, siin võtma äh, vastu otsuse ning äh, reageerima konkreetselt äh,, leidma lahenduse selle traagilise sündmuse ohvrite probleemide lahendamiseks. suur aitäh, palun härra Peterle! najprej se je zgodila tragedija potem se je zgodila kõigepealt leidis aset tragöödia, siis järgnes ebaõiglus ja nüüd meil peaks olema moraalsed kohustused. ohvrite väärikus nõuab meilt läbimurret selles küsimuses. ohvritele tuleb äh, võimaldada hüvitis et nad saaksid elada inimväärselt, sõltumata sellest, kust riigist nad pärit on. talidomiidi skandaali tõttu kannatajad peavad kõik saama võrdset hüvitist. Euroopa Komisjon räägib väga tundlikult sel teemal ja komisjonilt ma ootan meetmeid, mis võimaldavad tagada äh, talidomiidi ohvritele ja nende peredele toetuse ja abi, sõltumata sellest, kus riigis nad elavad. mul on äh, väga kahju, et kõik ohvrid ei ole veel hüvitist saanud. juhin tähelepanu sellele, et me peame tegutsema siin järjepidevalt palju on räägitud äh, tervishoiust ja teadusest, äh, aga meil äh, tuleb vaadata asja teise vaatenurga alt, ka mõned teised ravimid võivad tulevikus ohut-, osutuda mittesobivaks, mis praegu näiteks on sobivad, me peame siin omad järeldused tegema, aitäh! suur aitäh! tegemist traagiliste tagajärgedega sellest äh, sündmust on viiskümmend aastat juba möödas. me teame, et tegemist on endiselt suure probleemiga väga paljudele inimestele, kes on väga keerukates tervisetingimustes äh, pidanud toime tulema, neil on vaja pidevat äh, spetsiifilist abi. komisjon uuringute alusel äh, peab äh, koostama raamistiku hüvitamaks äh, ning abistamaks neid inimesi. ning mis puudutab pädevuste jaotust, siis siin komisjon peab sekkuma selleks, et nõuda tungivalt seda, et võrdselt koheldaks kõiki talidomiidi ohvreid üle tuleb saada siin tekkinud äh, eri, äh, kohtlemise erinevustest riikide vahel ja ka riikide siseselt äh, vastavalt sellele, mis aastal ohvrid olid sündinud. talidomiid tõiendaga kaasa ka esimese seadusandliku akti Euroopa Liidus ravimite kohta, ka seetõttu me ei saa jätta üksinda neid talidomiidi ohvreid ning ka nende perekondi suur aitäh ning nüüd palun äh, kolleeg äh, Šodrova. Äh, lugupeetud volinik, suur aitäh teie vastuse eest. ma usun, et me peame mineviku tunnustama ja me peame hüvitama ohvreid, olgugi et selle peale tervist tagasi anda ei saa riigid võlgnevad neile seda. ravimid ja nende väljatöötamine, tervishoid, tegemist on asjadega, eh, mida me ei saa jätta vaba turu kätesse, siin on küsimuse all inimelud. Eh, Tšehhi Vabariigis meil ei ole talidomiidi juhtumeid eh, ja ka ohvreid, võib-olla see tuleneb sellest, et Tšehhis, Tšehhoslovakkias omal ajal me ei kasutanud äh, ei, me ei kasutanud ravimeid, mis sisaldasid talidomiidi. me peame samuti tulevikuks sinna õppust võtma, me peame olema äärmiselt ettevaatlikud uute ravimite väljatöötamisel tervis on prioriteediks ja mitte farmaatsiaettevõtete tulud. ma olen veendunud, et Tšehhi Vabariigis on meil head tavad, ennetus ning analüüs uute ravimite turustamise eel on meil väga tugev. Stiiler. suur aitäh ja nüüd palun proua Stiiler. suur aitäh minu valimisringkonna Äh, elanikud, kes on üle elanud talidomiidi, äh, on ütelnud, et äh, probleemid muutuvad üha keerukamaks ajaga, inimesed tahavad elada iseseisvat elu ja teha neid valikuid, mida me kõik teeme. väga lihtne oleks abistada neid inimesi, näiteks kohandada kööki või vannituba, tegemist ei ole millegi suurega, aga Saksamaa valitsus äh, pole seda teinud, praegu kuus tuhat äh, ohvrit äh, jõuavad oma uude elujärku ja nad tahaksid alustada seda elades väärikat elu. väga oluline on ohvrite toetamine praegu. väga hea, et see teema on ühendanud meid kogu parlamendis ja nii see peabki olema, me kõik jätkame kampaaniaga selles küsimuses. selle kampaania eesmärgiks ei ole mitte see, et meid võtaks äh, kuulda kuskil kontorites, vaid ikka siin selle koja äh, siseselt äh, ning kõigi ees. suur aitäh ning palun proua Gardiini. suur aitäh mitte meelde tuletada alustuseks neid kuupäevi ja traagilisi sündmusi, mida me kõik teame, vaid tahaksin talidomiidi Itaalia assotsiatsiooni juhi sõnadega alustada. tänu talidomiidile on nüüd olemas meil süsteem, mis võimaldab ravimeid testada enne nende turustamist. eelmisel aastal tähistasime viiekümnendat aastapäeva esimese seaduse väljatulekust ravimite kohta Euro Euroopas täna me räägime äh, väga tõsisest tragöödiast, mis äh, leidis aset üle viiekümne aasta tagasi ning seda on maha vaikitud. ja see on aga väga tõsiselt mõjutanud äh, väga paljusid peresid ja tuhandeid ohvreid on. nüüd aga on kätte jõudnud tõesti aeg tegutseda sildel ees, ütles, et me ei ole vastutavad ohvrite me oleme vastutavate ohvrite ees. Ehm, Vas-, vabandustest ei piisa siin, me ei saa kuidagi hüvitada, aga me peame võimaldama ohvritel eh, toime tulla igapäevaselt ning katta need kulud, mis tagavad nende, eh, nende eh, elu. teeme nii, et see arutelu ei jää mitte ainult sõnadeks, vaid härra volinik, palun te kõigi ohvrite nimel leidke lahendus kõikide äh, jaoks, nii et oleksid kaasatud Saksamaa valitsus ning ka kõikide teiste riikide valitsus, kes olid äh, seotud sellega, sellepärast et äh, kõik ohvrid vajavad siin õiglust ning väärikat kohtlemist. suur aitäh ja proua Estrast Ferragut. suur tänu, president. enam kui viiskümmend aastat on möödunud äh, selle katastroofi algusest, meil on viiskümmend aastat äh, häbi. ravimid äh, muud müüdi hüüdlausega sama ohutu kui tükk suhkrut Franco diktatuuri ajal Hispaanias vaikiti kõik maha, ka demokraatia ajastul ei ole olnud ähm, positiivseid arenguid, ka Saksa valitsus äh, lükkas asja põhimõtteliselt äh, kalevi alla. keegi peab nüüd võtma vastutust kanda ja seetõttu me palumegi Euroopa Komisjonilt äh, abi vastutus lasub eelkõige ettevõttel, mis äh, leiutas selle ravimi, mis seda turustas ja müüs, aga samuti vastutavad äh, Saksamaa valitsus ja teiste liikmesriikide valitsused, mis võimaldasid selle ravimi müümist. Hispaanias on ohvreid, kes ei ole saanud veel mitte mingisugust hüvitist. Euroopa Parlamendis meil on võimalik palju ära teha. me saame tagada inimestele võrdse kohtlemise, siin on tegemist ju süütute ohvritega, kes kannatavad ebaõigluse all, nad kannatavad äh, ka otseselt valude käes ja siin me peame tõesti äh, mitte olema neutraalsed, vaid äh, ütlema selgelt välja oma seisukoha ja sama ootame ka Euroopa Komisjonilt, sest meil on vaja lahendust ohvrite jaoks. suur tänu nüüd äh, vaba mikrofoni voor ja esimene kõneleja, palun. aitäh, kuulasin äh, suure huviga seda arutelu ja sooviksin tänada autoreid, kes tõid selle teema täiskogule. kuulsime hirmsat tõde, kus üheksasada ohvrit ei ole saanud äh, mingit hüvitist, nende valitsused pööravad neile selja ja nii edasi volinik ütles, et ta on selle tragöödia ohvritega kohtunud ning ütles ka, et äh, hüvitise küsimus ei kuulu Euroopa Liidu pädevusse, see on tõenäoliselt tõsi, aga me esindame siin Euroopa kodanikke, kes on meid vabadel valimistel äh, valinud ja me peame siiski leidma äh, võimaluse, kuidas avaldada Euroopa valitsustele äh, survet, et nad selle probleemiga tegeleksid. seega ma sooviksin ähm, paluda volinikult, et ta ei piirduks äh, ohvritega kohtumistega, vaid äh, avaldaks rohkem survet liikmesriikidele ja farmaatsia ettevõtetele, et ohvrid saaksid piisavalt hüvitist, et väärikalt ela, edasi elada. kolleeg Aguilera Garcia, palun tänan, president. ma tahaksin liituda nende kolleegidega, kes äh, kaitsevad äh, talidomiidi ohvreid. ohvreid on äh, diskrimineeritud kaks korda, vähemalt Hispaanias elavad ohvrid ei ole saanud mitte mingisugust hüvitist. Nende organisatsioon Avid võitleb selle eest, et see draama ei jätkuks nüüd äh, kuulasime siin kõnelejaid ka rahvapartei nimel, aga nende sõsarpartei Hispaanias ei võtnud aastakümneid mitte midagi ette ohvrite toetamiseks. meil on vaja Euroopa tasandi lahendust, ei tohi ohvreid diskrimineerida. volinik, äh, tegutsege tundlikult, arvestades seda, mida need ohvrid on pidanud seni kannatama. eriti puudutab see Hispaania ohvreid, keda on topelt diskrimineeritud. suur tänu. me oleme petitsioonikomisjonis tegelenud äh, talidomiidi küsimusega, oleme kuulunud ära, kuulnud ära kõik arvamused ja selle teemaga tuleb äh, edasi minna, nüüd arutame seda siin täiskogul. eriti puudutab see küsimus hispaanlasi, Franco režiimi ajal äh, vaikiti see teema maha, mingit reaktsiooni ei olnud, aga Belgias, äh, Saksamaal ja ka teistes riikides äh, oli väga palju ohvreid, meil on vaja ju ohvritele hüvitist. seda peab maksma Saksamaa ravimifirma, aga ka Saksamaa valitsus, millel on suur vastutus kanda sellepärast et see toode tõi endaga kaasa need kõrvalmõjud, samas kui valitsus äh, vaikis äh, ka seda teemat äh, maha ja ka teised riigid, kes lubasid selle toote turule, peavad vastutama. tegemist on piiriülese teemaga ja seetõttu ootame me ka Euroopa Komisjonilt tegutsemist, aitäh! järgmisena saab sõna volinik Andrukaitis, palun. härra president, lugupeetud parlamendisaadikud, ma olen teie kõigiga täiesti nõus, me peame tegutsema üheskoos. ma tutvusin selle teema detailidega, ma olen rääkinud valitsustega, ma olen esitanud küsimusi ravimifirmadele. kõik see on võtnud palju aega, see on veninud, ei saa öelda, et midagi ei ole tehtud, on astutud samme, aga loomulikult need sammud on olnud minimaalsed kogu aeg tulevad juurde äh, probleemid ja me peame vaatama, kuidas neid inimesi kohe aidata, on loomulikult vaja lahendusi, aga ma tahaksin kuulda teilt ideid, kuidas neid probleeme lahendada. juriidiline olukord ei ole väga lihtne, ei saa öelda, et komisjon, äh, tehke nüüd midagi, ma olen valmis andma endast parima täna, homme ja ülehomme, aga on väga keeruline ma olen meditsiinidoktori haridusega, ma saan sellest teemast väga hästi aru, aga ehk oleks võimalus neid teemasid veel kord äh, tõstatada liikmesriikide valitsustega, te ütlesite, et nõukogu ei ole siin kohal, aga teil on võimalik mõjutada oma valitsusi, avaldage survet äh, valitsustele ja võib-olla neil oleks võimalik ka siis äh, tulla selles teemas äh, vastu, mina teen seda ka, aga on vaja ühist tegevuskava, kuidas liikuda edasi, kuidas äh, olla ühtne. ma paar nädalat tagasi rääkisin just ravimifirmadega ja küsisin, et kas te olete valmis äh, tegutsema, siin on tegemist usalduse küsimuse ja moraalse vastutuse küsimusega loomulikult ma omalt poolt äh, teen kõik, mis võimalik, aga saatke mulle ka omad äh, ideed selles küsimuses, osad teist mainisid äh, direktiivi ja võib-olla me peame välja tulema uue õigusloomega, aga kõigepealt tuleb ära kasutada olemasolevad. me ei saa lihtsalt esineda sõnavõttudega, meil on vaja tulemusi loomulikult ma jätkan äh, selle teema käsitlemist ja teen kõik endast oleneva, et leida lahendust, mis on abiks äh, talidomiidi ohvritele, see on ilmselge. aga nagu te ütlesite, siis vastutav ei ole mitte ainult äh, Saksamaa valitsus. ma tean, et Hispaania valitsus ei teinud no minu arvates piisavalt aga me räägime siin ka Ühendkuningriigist, Itaaliast, Rootsist. loomulikult äh, tuleb äh, kaasata ka ravimitööstuse esindajad, äh, kui me otsime praktilisi lahendusi. mina teen endast parima, aga ma palun ka teil olla aktiivne, rääkida oma valitsustega Te võiksite kutsuda üles ka oma riiklikke parlamente selle küsimusega tegelema, vajadusel vastavaid komisjone moodustamas, tegemist on tõsise teemaga, tänan. suur tänu, härra volinik, arutelud on lõppenud